Ah, proua raportöör, palun, proua Van Nieuwenhuisen, te saate sõna. ja kallid kolleegid, palun, kui te saalist äh, lahkute, siis tehke seda vaikselt, ükshaaval ja mitte äh, gruppides. Frau Van Nieuwenhuis. niisiis, proua Van äh, Nieuwenhuisen, palun. Bitte sehr voorzitter eh, eh, commissaris hill aitäh eh, härra president härra volinik daamid ja härrad homme me hääletame austatud daamid ja härrad palun lahkuge saalist vaikselt ilma omavahel kõnelemata see kehtib ka fraktsiooni juhtidele härra verhofstadt proua harms ja palun nüüd kolleeg, teil on sõna witam państwa zapraszam do głosu daamid ja härrad anname nüüd sõna raportöörile Cora van Nieuwenhuizenile dank wel voorzitter commissaris Hill aitäh härra juhataja härra volinik daamid ja härrad homme hääletame me eh, üsna olulise seadusandliku teksti üle finantsinstrumentide lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavad indeksid. räägime siin suurtest trahvidest, oleme näinud ajalehe pealkirju selle kohta, milline on korruptsioon finantssektoris ja siin vaatame seda, kuidas mõjutatakse indekseid, mis mõjutab kogu äh, majandussektorit äh, ja need äh, juhtumid võivad endaga kaasa tuua ka tõsised trahvid. on mõningad äh, halvad pangad, kes teiste jaoks kõik asjad halvaks ajavad, manipuleerimine on aset leidnud kõikides sektorites ja see puudutab ka korraldatud näitajaid ning see kõik rõhutab seda, kuivõrd oluline on tagada, et korraldatud näitajad jäävad oluliseks äh, finantsstabiilsust silmas pidades, tuleb ka tagada, et oleks paigas head reeglid, et juhtimine oleks hea ja need äh, korraldatud näitajad on tulevikus kaitstud. seadusand-, seaduslik tekst, mille üle homme hääletame, üritab tuua stabiilsust reaalmajandusse ja finantssektorisse, see tähendab seda, et peab olema piisavalt äh, ootusreegleid selleks, et äh, suured äh, korraldatud näitajad, mida inimesed igapäevaselt kasutavad, oleksid kindlad. see seadusandlus peab ka tagama, et see suur hulk erinevaid näitajaid oleks võimalik nii Euroopas sees kui väljas ja kui neid indekseid on palju, siis see tähendab seda, et investorid võivad muuta seda ühelt korraldatud näitajalt teiselt, kui alternatiive ei oleks, siis üha rohkem instrumente ja lepinguid on seotud üha vähema hulga indeksitega, see tähendab seda, et turukontsentratsioon oleks suurem ja ja nendel, kes neid indekseid loovad, oleks rohkem võimu ja see tähendaks seda, et tekib risk nii finantssektorile kui majandusele tervikuna. konkurents näitajate turul toob kaasa innovatsiooni, vähendab süsteemseid riske ja suurendab turudistsipliini. ja see tähendab seda, et väiksemate korraldatud näitlejate puhul on äh, nõutud äh, tasakaalustatum äh, käitumine, see paneb, see on paika pandud ka seadusandlusega. raport praegusel kujul toob selle tasakaalu suuremate ja väiksemate näitajate vahel, nende näitajate vahel, mida tehakse Euroopa Liidus sees ja väljas, see on tasakaal, mis on väga vajalik selleks, et äh, kapitaliturud oleksid kaitstud, et nad saaksid kasvada ja tuua endaga kaasa majanduse taastumise ja taassünni. tuleb vaadata ka, et Euroopa kapitaliturgude vajadused on rahuldatud ja see põhjusel just äh, sai see seadusandlik tekst majanduskomisjoni suure poolehoiu, nelikümmend kaheksa inimest hääletas poolt terve poliitilise spektri parteid toetasid seda teksti. tahaksin tänada variraportööre, kes on olnud kaasatud eh, selle konstruktiivse ja kollegiaalse viisi eest, kuidas nad on panustanud siia raportisse ja ootan koostööd tulevikus eh, kolmepoolsete läbirääkimiste käigus soovitan seda raportit meie kojale selleks, et saaksime siis äh, minna kolmepoolsetele läbirääkimistele mandaadiga pärast äh, peaaegu kahte aastat diskussioone, saame me aasta lõpus nende näitajate koha pealt hea seadusandliku, seadusandluse paika panna. suur aitäh, proua Van Juvenhuisen ja nüüd äh, komisjoni nimel volinik Hill, palun. härra juhataja, daamid ja härrad korraldatud näitajad võivad äh, tunduda nagu väike tehniline küsimus, aga tegelikult äh, puudutab äh, see finantsteenuste turu südant ja ka majandust tervikuna. Nad on see alus, mille põhjal määratakse finantslepingute hind, nad määratlevad terve hulga finantstoodete hinna, kaasa arvatud intressimäärad paljudel kinnisvaralaenudel. Need pensionifondid kus inimesed oma raha tulevikuks säästavad, kasutavad äh, korraldatud näitajat, et äh, määratleda väärtust või töö edukust. ehk siis me peame saama korraldatud näitlejaid, näitajaid usaldada, aga mitmed skandaalid on äh, väga halvasti mõjunud usaldusele. ja ei tohi unustada, et tegemist ei ole ohvriteta kuriteoga minu arvates korraldatud näitajatega manipuleerimine on sama asi, mis varastamine ja just sel põhjusel, selleks, et usaldust taastada, tegime me ettepaneku, et näitajate loojaid peaks korralikult reguleerima ja peaks olema korralik järelevalve, et juhtimiskontrollid oleksid paigas ja oleksid hallatud ka huvide konfliktid, nii et näitajate loomine oleks läbipaistvam ja et panustajad siin, et nende puhul oleks korralik järelevalve. kriitiliste korraldatud näitajate puhul, millel on piirideülesed mõjud, teeme me ettepaneku, et oleksid äh, riiklike äh, järelevaatajate kolleegiumid, kuhu on kaasatud ka ESME, see tähendaks seda, et on korralik järelevalve ja et need korraldatud näitajad äh, on pidevalt kättesaadavad, on nõutud ka panus firmade poolt, kui vajalik. see ei ole olnud kerge kaust, aga see on kriitilise tähtsusega ja ma tahaksin väga õnnitleda proua Van Nieuwenhuisenit selle äh, Äh, oskusliku käitumise eest selle koostamisel. tahan äh, mõningaid äh, küsimusi veel arutada kolmepoolsete läbirääkimiste käigus, seadusandluse lai rakendusala tähendab see seda, et see kohaldub nii suurte kui väikeste korraldatud näitajate puhul ja kuigi meie ettepanekus oli proportsionaalsuse elemendid olemas, on majanduskomisjon teinud ettepaneku suuremaks riskipõhiseks käitumiseks kriitilisemate näitajate puhul hea, et te olete teinud siin tööd ja üritate saavutada head tasakaalu. kuna Euroopa Liit on esimene jurisdiktsioon, kus selline äh, laialdane näitajate seadusandlus paika pannakse, siis peaksime arutama ka kolmandate riikide näitajate ligipääsu küsimust. me tahame hoida oma piirid avatuna, aga samas me peame siiski äh, vähendama riske, mis on seotud mitte robustsete näitajatega ja siin tahaksin jällegi arutada seda, kuidas neid eesmärke saavutada. üleüldiselt leian ma, et tegemist on veel ühe olulise sammuga kuidas tagada, et meil on olemas äh, äh, alustalad äh, selleks, et meil oleks tugev finantssüsteem ja nüüd tuleb need meetmed ka rakendada. suur tänu, härra volinik. järgmisena annaksin ITRE komisjoni puhul sõna proua Mattiasele. palun. suur tänu härra president Euroopa kodanike suur enamus on otseselt või kaudselt puudutatud korraldatud näitajatest, on väga palju äh, nii-öelda varustajaid, kes neid toodavad ja kasutavad erinevaid metodoloogiaid ja väga paljud äh, nendest on tegelikult avalikud kaubad, millega manipuleeritakse ja see tähendab seda, et tegelikult äh, läheb kaduma äh, nende kasulik mõju paljudele inimestele ja manipuleerimine tuleb võtta kindlasti kuritegude nimistusse ja sellega peaksid kaasnema karistusmeetmed. mina olen vaadanud toorainete turu korraldatud näitajaid ja energiaturgude korraldatud näitajaid, me tahame tagada selle, et mitte mingisugust manipuleerimist nendega ei toimu ja peame tähelepanu pöörama tootmisprotsessi nõrkadele kohtadele indeksite ja korraldatud näitajate puhul. me oleme väga teadlikud äh, ka sellest, et äh, korraldatud näitajatega manipuleerimine ei ole kahjulik mitte ainult investorile, vaid ka lõppkasutajale või tarbijale mõelge näiteks äh, nendele hindadele, mida täna maksavad gaasi või elektrienergia eest tavalised inimesed ning ärgem unustagem ka huvide konflikti problemaatikat, see on vägagi ähm, kiire tulemus äh, halvale juhtimistavale ja turgude enesereguleerimine ei ole siin toiminud ja seega ma tahaksin, et meie äh, analüüsifaas keskenduks lõpphinnale, et see peegeldaks tegelikku turu olukorda ja et oleks tagatud see, et see, et neid hindasid kujundatakse heas usus. ja väga oluline Eh, on see, et võetakse ka karistatavaid meestmeid, meetmeid, kui me näeme kordatud näitajate või indeksitega manipuleerimist. minu ettepanekuid ei võetud vastu ITRE komisjonis, aga meie arvame, et me peame vaatama, kuidas üldse nende korraldajatega ümber käiakse ja öö, eh, me ei ole nõus proportsionaalsuse põhimõttega ja me ei ole nõus ka referentsindeksitega või mm, kriitiliste korraldatud näitajatega põhimõttega. sotsialistide ja roheliste ettepanekud on seega üliolulised, kui me tahame need küsimused lahendada õigel tasandil, kuid need lükati komisjonis tagasi ja tegemist on äärmiselt delikaatse valdkonnaga ja seega on väga oluline, et me ka midagi ette võtaksime ja mitte ainult ei teeks nägu, et midagi ette võtame ja me oleme vastu praegu sellele, midagi tehakse, sest et on kaduma läinud usaldus suur tänu, proua Mattias, järgmisena saavad sõna fraktsioonide esindajad. kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel sõna härra Luudek Niedermayerile. kaks minutit, härra Niedermayer. suur tänu, äh, härra juhataja, kallid äh, kolleegid meie raportöör äh, ja Lord Hill, meie volinik, ütlesid ähm, väga õigesti välja, et olukord oli varem üsna kehv ja et sellel äh, võisid olla finantsturgudele ja majanduse stabiilsusele väga tõsised negatiivsed tagajärjed siinkohal tuleks öelda, et on astutud juba väga palju samme selleks, et finantsindeksid, mis on üliolulised finantsturgude jaoks, oleksid robustsemad täna me räägime siis ilmselt kõige viimasest äh, sammust äh, turvalisema keskkonnaga loomisel, äh, millega me loome usaldusväärse ja robustse finantsteenuste sektori keskendume siis korraldatud näitajate kujunemisele ja muude indeksite kujunemisele. seda ütles ka proua raportöör, et äh, ettepanekud äh, tegelikult esitati juba üsna ammu aega tagasi, aga eelmine parlamendimandaat ei võtnud neid äh, vastu. probleem oli kompleksne. komisjon tegi ettepaneku üsna laialdaseks rakendusalaks, väga palju tekkis küsimusi selle seadusandluse järjepidevusega rahvusvahelises kontekstis, kontekstis ja EUSCO soovitused olid pigem seda nägu, nagu komisjon tahtis näha ja loomulikult kolmandate riikide indeksite puhul tekkis probleem. aga mul on väga hea meel, et me saime nii hästi tulime omavahel toime proua raportööriga, sellepärast et ta võttis väga tasakaalustatud lähenemise, võttis luubi alla kõige olulisemad indeksid ja võimaldas siis samas paindlikkusega teiste indeksite puhul läbi läbipaistvuse nõude olukorda parandada. kindlasti on äh, nüüd parem lahendus leitud ka kolmandate riikide suhtes ja leitud õigne tasakaal siseriiklike järelevalveorganite ja esmavastutusala vahel. meie ees on minu meelest, ma arvan, väga hea ettepanek ja ma arvan, et äh, Euroopa Parlamendi positsioonid triloogil on ka väga head äh, ja tulemuseks on kindlasti väga hea resolutsioon, mis täidab kõikide ootused ja lootused suur tänu, härra Niedermeier ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel sõna Jolos Fernandes. Jolos Fernandes, teil on kaks minutit, palun. suur tänu, härra president, juhataja, kõigepealt ma tahaksin tunnustust avaldada meie raportöörile ja kõigile neile, kes äh, on osalenud läbirääkimistel, mis on kestnud siis viimastel kuudel selleks, et oluliselt parandada komisjoni esialgset ettepanekut. meie fraktsiooni sotsiaaldemokraatide äh, seisukoht oli see, et me peaksime keskenduma sellele, kuidas tagada korralik kontroll kriitiliste indeksite üle meie eesmärgiks oli paika saada kriitiliste kvantitatiivsete indeksite definitsioon, see oleks omakorda toonud kaasa kriitilise siseriiklike korraldatud näitajate indeksite definitsiooni. me peame omalt poolt tagama selle, et äh, järelevalve, järelevalvajal on väga selge tegutsemisala äh, välja joonistatud ja tänu Euroopa Parlamendi resolutsioonile see nii ka on läinud ja ma arvan, et kriitilise tähtsusega näitajad Euribor, Libor ja teised suured korraldatud näitajad peavadki olema karmima ähm, reguleerimise all ja toorainete turu näitajad samuti on kriitilise tähtsusega loomulikult tuleb sellele ka midagi vastu anda, äh, läbirääkimised on olnud väga keerulised aga raportöör, raportöör juba rääkis proportsionaalsusest ja ma arvan, et sellele peab mõtlema nii kriitiliste kui ka mittekriitiliste näitajate puhul ja definitsioonid peavad olema väga ilusti piiritletud. siseriiklikud ametid, kui neil on selged definitsioonid ees, saavad siis järelevalvet korraldada niimoodi, et nad peavad kinni oma öö, töökohustusest nende näitajate puhul sama on see ka siis, kui me räägime kolmandate riikide korraldatud näitajatest, räägiti siin juba Josko näita-, põhimõtetest, aga ma arvan, et me peaksime jõudma laiale kokkuleppele, mis tagaks siis selle, et Euroopa tarbijad saaksid palju robustsemal finantsturul tegutseda. suur tänu, härra Fernandes, ECR fraktsiooni nimel pra-, palun proua Swinburne suur tänu, härra juhataja, ma alustaksin sellest, et tänan meie raportööri tubli töö eest, esitatud on mõistlik lähenemine selles küsimuses ja on arvestatud nii paljude fraktsioonide seisukohtade kompromiss äh, seisukohas, mis tuleb homme hääletusele. see tekst on heaks aluseks äh, siseriiklikele järelevalveasutustele selleks, et äh, reguleerida Euroopa tugevas raamistikus korraldatud näitajate operaatoreid. niimoodi on tagatud nii investorid kui ka tarbijad üle terve Euroopa Euroopa Liidu, keskendutakse täiesti õigesti kriitiliste korraldatud näitajate puhul karmimale süsteemile, aga ei koormata üle Äh, kergelt äh, välja vahetatavaid äh, väiksemaid näitajaid. see annab tarbijatele ja investoritele võimaluse otsustada, et kas nad on rahul sellega, kuidas korraldatud näitajaid luuakse ja kasutada siis alternatiive, kui nad ei ole rahul. proportsionaalsem lähenemine, mille on võtnud Euroopa Parlamendi ettepanek mittekriitiliste korraldatud näitajate puhul, on teretulnud. aga see on ainult võimalik siis, kui liikmesriigid saavad samuti valida, kas korraldatud näitaja tõsta kriitilisemaks äh, kui see Euroopas ei kuulu sinna alla, kui nad peavad seda süsteemselt oma majandusele oluliseks ja neil peab olema võimalus kriitiline staatus äh, panna äh, indeksile ka siis, kui nad arvavad, et indeks on väga kergesti manipuleeritav kui me nüüd alustame läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga, kutsun kõiki osapooli üles äh, eriti, erilist tähelepanu pöörama sellele, et kuidas kolmandate riikide sätted äh, sobivad kokku äh, meie ettepanekutega proportsionaalsuse mõttes mittekriitiliste näitajate osas. ja OSKA koostatud ähm, põhimõtted on väga oluline referent, referents meie jaoks ja me peame tagama selle, et maailma tasandil nendest sätetest kinni peetakse. et meil ei tekiks samasuguseid probleeme, nagu me oleme näinud teiste seadusandlustega, millel on äh, piirideülene mõju. ma ootan huviga meie jätkuvat koostööd äh, läbirääkimiste meeskonna ja proua raportööriga ja loodetavasti äh, tuleb sellest välja meie kõigi jaoks väga kasulik lahendus. suur tänu proua Swinburne ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel sõna proua Sylvie Goulart, teil on kaks minutit kõneaega suur tänu, härra juhataja, suur tänu, härra volinik, et meiega liitusite, ma tahaksin äh, tänada meie raportööri ja ALDE nimel kõiki teid tänada. nimelt äh, need, kes olid eelmise mandaadi ajal liikmed, teavad, kui keeruline see küsimus on. suur tänu, et äh, volinik on mänginud väga olulist rolli. loodetavasti te peate sellest rollist kinni ka triloogia ajal ja võib-olla teil õnnestub natukene veenda ka neid liikmesriike, kes on täna olnud natukene tõrksad ja kasutate sama veenvat kõneviisi seal. ma arvan, et me oleme jõudnud väga hea tasakaalustatud ähm, äh, lahenduseni äh, koos fraktsiooniga töös, aga mina isiklikult sooviksin seda, et esmal oleks veelgi veenvam roll, me lõime selle Järelevalveameti just nimelt selleks, et siseturul ei oleks võimalusi äh, kuidagi manipuleerida nii et äh, esmal loomulikult on roll definitsioonide puhul, aga tal on ka vahendaja roll äh, indi-, ind-, kriitiliste indeksite defineerimisel, see on väga-väga oluline roll. Äh, need on kõik need indeksid, mis ei ole, mis ei puuduta siis pankadevahelisi tehinguid, vaid puudutavad teisi rahatehinguid Äh, siis äh, väga oluline on see, et äh, avalikustatakse nüüd need indeksid ja kriteeriumid ja esmal on roll ka siis, kui pädevad asutused oma rolli ei täida. kõik see läheb täiesti õiges suunas. pööraksin härra volinik teie tähelepanu ühele asjale, ütleksin seda ka nõukogule, kui nad oleksid siin kohal, on see, et ESMA ja ka teiste järelevalveametite eelarved on natukene sattunud ohtu või on pidevalt kogu aeg ohus. väga raske on leida tasakaal äh, äh, raamistiku ja selge järelevalve vahel äh, teatud indeksite puhul ja arvestada nende proportsionaalsusega, arvestades, kui palju neid on. ja kui ma kujutan ette, et pragmaatiliselt me peame rakendamisele lähenema samm-sammult, selle läbi viima. suur tänu ja, ja soovin kõigile vaprust kolmepoolseteks läbirääkimisteks. suur aitäh ja nüüd saab QNGL fraktsiooni nimel sõna härra Varisti Abons, palun, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik äh, Volinik Hill ütles, et manipuleerimine on sama, mis varastamine, kui me räägime korraldatud näitajatest. Äh, mina tahaksin rääkida sellest määrusest, mis peaks lõpetama või vähendama vähemalt korraldatud näitajatega manipuleerimise, kuid miinimumnõuded uues määruses, ehkki need on väga algelised, on sellised, mida ähm, vastutav asutus ei äh, hakka järgima. ja ähm,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 see organisatsioon ei vasta ka paljudele mm, põhimõttelistele nõuetele ja nüüd perekonnad peavad maksma kolmsada eurot rohkem võrreldes näiteks Libori põhiste äh, hüpoteeklaenude maksetega ja see organisatsioon, millest ma räägin, on täiesti ebaõiglaselt käitunud. Äh, ta lükkab inimesed vaesusorjusesse, võlaorjusesse ja me peame tagama, et pangad sellist asja enam äh, teha ei saaks. suur aitäh! suur aitäh ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel annan sõna äh, kolleeg Lamberile, palun. suur tänu, äh, härra juhataja, mis on äh, nende näitajate ja korraldatud näitajate puhul üllatav, on see, et lisa, pidanud kriisi ajal, aga ka pärast seda on äh, üritatud äh, neid äh, rikkumisi jälitada, aga suured sellised institutsioonid, näiteks nagu Deutsche Bank, on manipuleerinud iseenda kasuks ikkagi nende näitajatega aastate jooksul, kuni võib-olla isegi tänase päevani teevad nad seda. ja mõned ütlevad, et no täna on nad küll trahvid saanud, trahvid, mille need pangad maksavad välja, mitte üksik maksumaksjad, aga tuletan meelde, et mõnedes liikmesriikides äh, siiski on võimalik saada maksusoodustusi nende trahvide pealt ja maksab ikkagi maksumaksja. ma tahaksin tänada meie raportööri tehtud töö eest ja kompromissi puhul olime me peaaegu kuni lõpuni ühes paadis nendega, sest lõpuks äh, juhtus äh, selline asi, et mõned äh, viimasel hetkel esitatud muudatusettepanekud tõite siia määrusesse väga palju selliseid näitajaid mittekriitilistena, mis tegelikult oleks pidanud olema kriitilised. on nähtud siis meil ette selline karm süsteem kriitiliste näitajate jaoks ja mittekriitiliste jaoks siis pehmem süsteem ja mõned näitajad, meie jaoks väga olulised näitajad, jäävad nüüd selle seadusandluse ulatusalast välja Need äh, liikmesriigid, kes neid näitajaid kõige rohkem kontrollivad, äh, on, äh, nende seas on näiteks Suurbritannia, neid on, neid ei võetud kuulda, et võetaks vastu palju piiravam näitajate süsteem, aga kui me räägime finantsseadusandlusest, me ju teame seda, et meil on ühtne turg, aga lõpuks jätame me siis kõiki, kõik liikmesriikide otsustada ilma, et esmale oleks mingisugune kontroll selle asja üle, nii nagu Silvi Kular ütles. Äh, see kriitilise äh, näitaja definitsioon, selle liikmesriikide kätte jätmine minu meelest ei ole hea lahendus ja loodetavasti meie poolt homme esitatud muudatusettepanek leiab teie toetuse. suur aitäh! ja nüüd saab EFTD fraktsiooni nimel sõna härra Steven Wolf, palun, teil on üks minut aga tundub, et härra Wolfi ei ole saalis ja siis saab sõna härra Mono, teil on üks minut suur tänu härra volinik kallid kolleegid kui me vaatame seda arutelu mis on äh, siin ette nähtud korraldatud näitajate ajaks äh, ma pean ütlema et see on väga suurt pettumust valmistav see ettepanek äh, me peame neid korraldatud näitajaid ja indekseid paremini reguleerima selleks et tuleviku või mineviku vigu vältida mul on väga kahju sellest et väga Äh, oluline osa, piirav osa puudutab ainult Liborit ja Euribori, kõik muu on jäetud tegelikult üsna vabaks. mõned äh, äripangad on sattunud äh, tegelikult ju sellistesse skandaalidesse, mis nõuab meil tegutsemist, Libori skandaal on ainult turuga manipuleerimise skandaal, see ei ole mitte midagi muud. selliseid skandaale on ka teisi, HSBC näiteks, rahapesu, kõik teised öö, ähm, skandaalid, äh, äh, need rämpslaenud ja maksudest kõrvalehoidmise skandaalid, need tulevad sinna kõik riburada otsa need mõned äh, miljonid eurod, mis nüüd trahvideks on määratud, äh, on, on ainult pisku sellega võrreldes, mida need pangad on selle manipuleerimisega teeninud, kümned miljonid eurot, kuidas äh, on tagatud näitajad, näitajate osa kontrolli, osas kontrolli saamine kolmandate riikide puhul, see oleks ainus tõsiseltvõetav mingisugune lahendus, kui meil oleks ülevaade ka üle piiri toimuvate tehingute osas, näiteks ka katteta müügi puhul eriti uh.? suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Paunova, teil on poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president ähm,. usaldusturgude vastu sai kannatada väidetava korraldatud näitajate manipuleerimise tõttu ja me peaksime sellised praktikad lõpetama ja peaksime usalduse taas taastama. meie finantssüsteem peab muutuma taas läbipaistvamaks ja seetõttu ma tervitan seda ettepanekut ja ma õnnitlen kõiki kolleege, kes on selle raporti kallal tööd teinud, sellepärast et nad on loonud raamistiku selleks, et vältida tulevikus selliseid probleeme enamik Euroopa Liidu liikmesriike eh, ei ole paika pannud reegleid ja norme eh, seoses nende näitajatega ja seetõttu eh, mina usun, et meil peaks olema ühtlustatud raamistik selliste korraldatud näitajate puhul Euroopa Liidus, selline raamistik Eh, toob kaasa suurema mm, usalduse ja parema finantsläbipaistvuse ja stabiilsuse Euroopas. me peaksime püüdma vaadata, millised eh, on eh, uute reeglite tagajärjed turgudel, kui keegi kui keegi Äh, paneks need inimesed, kes neid andmeid edastavad äh, ähm,, rohkem töötama, siis püütakse lihtsalt reeglitest välja, äh, reeglitest vä mööda pääseda ja me peaksime tagama selle, et äh, ei tekiks lisakoormust turul tegutsejatele, ma tervitan seda raportit sellepärast, et see tagab suurema läbipaistvuse, aitäh. suur aitäh ja proua Beres, palun, teil on üks minut suur tänu, härra juhataja, austatud härra volinik. kõigepealt äh, ma tahaksin tunnustust avaldada meie raportöörile, tegemist on teemaga, mis on äärmiselt tehniline, aga väga oluline. ja põhimõtteliselt äh, me oleme kõik nõus sellega, mis siin on öeldud, äh, sellepärast et me oleme läbi elanud Libori ja Euribori skandaalid kriitilise tähtsusega korraldatud näitajad võivad finantsturgude toimimise seada küsimärgi alla, killustada neid ja lõpuks äh, viia ka väga tõsiste tagajärgedeni äh, majanduse finantseerimistingimuste osas. ja sellepärast oligi nii oluline, et Euroopa Liit võtaks kokku ennast ja mobiliseeruks lahenduse leidmiseks, aga meie ees on täna kompromiss ja mul on väga kahju, et äh, järelevalveasutustel ei ole, ei ole selle ettepaneku kohaselt tugevat jõudu, Ehm, need äh, järelevalveasutused, mis tegelikult päev-päevalt teevad oma analüüse ja on äh, väga usaldusväärsed, nendelt aga võeti ära see mm, suutlikkus tegelikult praegu sellega, et nendel ei ole definitsioonide osas õigust, liiga palju on liikmesriikidele jäetud äh, indeksite ja näitajate, mittekriitiliste näitajate puhul siis liikumisruumi, lubage veel ära juhataja mulle öelda veel ühte asja. Euroopa Liit äh, tahab äh, võrrelda ju oma seadusandlust teiste maailma piirkondadega selle alusel, mis on praegu vastu võetud, aga ei arvestada sellega, et Euroopa Liit tegelikult vahepeal on läinud natukene kaugemale, kui me ainult IASCO tööle tagasi toetume, siis see ei ole õige, me oleks võinud minna kaugemale, aga soovin loomulikult läbirääkimiste meeskonnale palju vaprust. palun pidage kinni oma kõneajast. ma olen küll väga mõistev selles suhtes, aga ka minu kannatlikkusel on piirid ja nüüd saab sõna kolleeg Ozok ECR fraktsiooni nimel. palun, teil on üks minut. ja Äh, suur aitäh teile äh, kutse eest, mille te meile edastasite. suur aitäh, lugupeetud president, daamid ja härrad. Äh, see raport sisaldab vägagi asjakohaseid lahendusi selles osas, mis puudutab finantsinstrumentide mm, ja finantslepingute indekseid. mina tervitan neid mõisteid ja ka seda, kuidas tuleks kohelda olulisi ja ebaolulisi korraldatud näitajaid. ma olen nõus ka sellega, mis on siin öeldud IOSCO kohta ja ka selle kohta, mis mis puudutab juurdepääsu ähm, indeksitele, mida äh, kolmandad riigid äh, annavad. kui me neid äh, reegleid austame, siis indeksid muutuvad usaldusväärsemaks, vähem manipuleeritavaks ja see toob tagasi usalduse meie finantsturgude vastu, kuid on mitmeid valdkondi, mis võiksid veel paremaks muutuda, näiteks Äh, võiks olla rohkem selgust äh, äh, selles osas, mis puudutab projekti kui sellise reguleerimise ala. Ähm, lisaks sellele on vaja paremat regulatsiooni ähm, teatud korraldajate mm, e-, erandite kohta, lisaks ka üleminekureeglite kohta käib see kõik. suur aitäh! suur aitäh! ja nüüd saab sõna Äh, kolleeg Kappel, palun, teil on üks minut. ja suur aitäh, lugupeetud president, äh, austatud volinik Hill Ähm, äh, kindlad ja läbipaistvad korraldatud näitajad on väga olulised äh, finantsturu läbipaistvuse osas, äh, mille maht on umbes viissada miljardit eurot, kui me räägime lepingutest ja instrumentidest. korraldatud näitajad on siin kontekstis väga olulised ja meie see raport näitab ka, et läbipaistvuse toomine korraldatud näitajatest valdkonda on väga tähtis. siin räägiti Libori skandaalist ja ainult läbipaistvus on see, mis saab huvide konflikti lahendada, mis saab olukorda parandada Libori skandaal näitas seda vägagi selgelt. Ähm, me võime rääkida ühtsest metodoloogiast, kuid kui sisenandmeid manipuleeritakse, siis see ei vii meid mitte kusagile. Äh, niisiis, see praegune raport on esimene oluline samm selleks, et saavutada läbipaistvus ja õiguskindlus ja selleks, et ähm, korraldajad teaksid, kuidas käituda Euroopa Parlamendina, peame me aga sammu edasi astuma äh, ja Ehm, on vaja tagada parem makromajanduslik regulatsioon, me peame tagama finantsturgude stabiilsuse, ehm, meie peame siin valdkonnas tegutsema, aitäh. suur aitäh. kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? jah niisiis, jaa, palun, teil on sõna ja suur aitäh, lugupeetud president, mina tahaksin kolleegilt äh, proua Kappelilt küsida järgmist. Äh, võttes arvesse seda, et me teame nendest äh, manipuleerimised, mis turgudel aset leidsid ja võttes arvesse ka seda, et suured finantsinstitutsioonid viisid neid läbi, kaasa arvatud suured pangad, siis Äh, lõppude lõpuks me siiski need olulise tähtsusega indikaatorid jätame riikide otsustada, kas teie ei arva, et Euroopa Liit äh, peaks just kehtestama need äh, olulise tähtsusega indikaatorid kõikidele finantsinstitutsioonidele kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, suur aitäh Eh, tegemist oli härra Franzulitsa küsimusega ja palun vastus. Eh, mina leian, et eh, raportöör on siinkohal jõudnud väga tasakaalustatud lähenemiseni, eriti kui me räägime korraldatud kaubanäitajatest, olulise tähtsusega korraldatud näitajatest ja nii edasi. ja mina pooldan seda, kuidas see siin on reguleeritud, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab äh, sõna kolleeg äh, Salini, palun, teil on poolteist minutit. ja äh, suur aitäh, lugupeetud president. lähtepunktiks on siinkohal minu arvates see, et me peame tunnustama seda suurt tööd, mis on selle raporti kokkupanemisel ära tehtud. kui me nüüd vaatame eesmärki, Äh, siis me peame tulema välja ettepanekuga, võttes arvesse praegust kriitilist olukorda, me peame taastama usalduse õhkkonna ähm, äh, me oleme näinud äh, mitmeid skandaale ja me oleme ka näinud psühholoogilist terrorit, kui nii võib öelda. ja me ei tohi nüüd oma poliitilisi ülesandeid tegemata jätta, mina usun, et tegemist on väga olulise otsusega äh, määrata kindlaks ära, ära need äh, mm, aspektid, mis eristavad olulisi äh, korraldatud näitajaid ebaolulistest. minu koduriigis Itaalias on olnud suuri probleeme, mis on olnud seotud Äh, võimalike negatiivsete mõjudega kahele ja poolele miljonile majapidamisele. Äh, kui päris aus olla, siis Itaalias me arutame Deutsche Banki äh, tegevust seoses tuletisinstrumentidega ja Äh, see kogumaht on viis korda suurem kui siseturu SKT, äh, me peame selle olukorraga tegelema, teil on sinise kaardi küsimus esitatud äh, härra Rüübiki poolt, kas te olete nõus vastama ja palun äh, ja suur aitäh, lugupeetud president, mina tahaksin kolleegilt Saninilt küsida järgmist. Äh, millised on tema arvates äh, selle kõige mõjud VKE-dele ja ähm, kuidas bürokraatlik koorem äh, siin kõike seda mõjutab, kas siin tulevad välja ka positiivsed efektid, aitäh. palun, teil on võimalus nüüd vastata jaa, ma vastan härra Rüübichi küsimusele hea meelega mis puudutab äh, seda muret, äh, et kuidas äh, see kõik menetluslikult mõjutab VKE-sid, väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, siis jah, ma jagan härra Rüübichi muret, kuid sellele küsimusele on väga keeruline vastata. sest mõnikord on olukord selline, et vaatamata meie parimatele kavatsustele võivad need otsused tuua kaasa negatiivseid mõjusid ja meie peame omalt poolt tagama selle, et krediidiasutused Euroopa Liidus äh, oleksid kohustatud äh, võtma arvesse VKE-sid ja nende huve Euroopa Liidus. see tähendab seda, et me peame äh, vaatama, millised on nende organisatsioonide juhtstruktuurid ja kuidas neid muuta, sellepärast et siin ma ainult korraldatud näitajatega olukorda ei paranda. suur aitäh, saadik kolleeg Jilli tundub eh, ei ole saalis ja seetõttu annan ma sõna kolleeg Kuzmjukile, ETSR fraktsiooni nimel üheks minutiks. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, mina usun, et liboriga eh, manipuleerimine, mille viisid läbi eh, pangad ja teised finantsasutused, on toonud kaasa olukorra, kus paljud ettevõtted eh, ja investorid kannatasid suuri kahju, kahjusid ja nüüd otsustati Euroopas kohaldada neile trahve, mis ulatusid miljarditesse, kuid võttes arvesse neid investorite poolt kantud kahjusid, siis ma arvan, et me peame võtma vastu määruseid, mis aitaksid äh, meil äh, võidelda tulevikus selliste skandaalide vastu. ma usun, et see dokument liigub äh, õiges suunas. kolm eesmärki. kõigepealt tugevdada norme ja standardeid, eriti kui me räägime niinimetatud olulistest korraldatud näitajatest ja lisaks tuleb tagada ka see, et kuritarvitamisi ei toimuks. teiseks eesmärgiks on suurem läbipaistvus, eriti kui me räägime ähm, teabest, mis on suunud, suunatud kõikide korraldatud näitajate kasutajatele, selleks et kasutajad oleksid paremini informeeritud äh, otsuste tegemisel ja kolmandaks on oluline ka äh, juurdepääs äh, nendele korraldatud näitajatele ma tõesti loodan, et kui see kõik ellu rakendub, me suudame võidelda tulevaste skandaalide vastu ja võime isegi neid ära hoida, suur aitäh! suur aitäh selle äh, ettekande eest ja nüüd saab sõna härra Buda, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, president, Euroopa Liit on alati olnud äh, mures äh, majandusstabiilsuse pärast üldiselt ja finants- ja kaubaturgude stabiilsuse ja elujõulisuse pärast üleüldiselt. ja siin me räägime finantslepingutest ja sellest, et neid tuleks reguleerida selgesõnalise seadusandlusega, aga me tahame juhtida tähelepanu sellele, et mm, korraldatud näitajaid on on võimalik ära kasutada turgude mani-, turgudega manipuleerimiseks ja seetõttu me peame paika panema äh, need mehhanismid selle, selleks, äh, et äh, hoida ära manipuleerimisi ja hoida ära seetõttu ka sellest tulenevalt turgude moonutusi. turgudel peab valitsema läbipaistvus ja eesmärgiks peaks olema korraldatud näitajatega manipuleerimise ärahoidmine ja meie peame võtma arvesse seda, et Ehm, turud ja erinevad majanduslikud olukorrad ehm, annavad aluse erinevatele korraldatud näitajatele ja Euroopa Liit peab saama ehm, reguleerida neid korraldatud näitajaid, kui ta mõjutab mitmeid liikmesriike, kuid rahvusriigid peaksid saama otsustusõiguse, kui need näitajad mõjutavad ainult riiklikku ruumi. me peame võtma arvesse ka vajadust äh, Äh, parandada äh, juhtimisstandardid ja süsteeme ja suurendada tuleb ka läbipaistvust selleks, et äh, kõik saaksid langetada informeeritud otsuseid, see on ainus viis, kuidas on võimalik kõnelda õiglasest konkurentsist kõikide korraldatud näitajate korraldajate vahel nii Euroopa Liidus kui Euroopa Liidu väljaspoolt ka. suur aitäh ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooru juurde ja kõigepealt saab sõna äh, kolleeg Patjeva, palun. Smatram da je potrebno donošenje uredbe kojom će se na razini Unije... Suur tänu. Ma lugesin läbi selle resolutsiooni, mis on välja pakutud, et on nähtud see seadusandlik raamistik indeksite kohta, mis peaksid olema äh, siis äh, korraldatud näitajad, manipul-, ähm, näitajad ja rihikul on võetud siis see, et vältida nendega manipuleerimist, see on väga oluline investorite ja tarbijate jaoks. Äh, vaatluse alla tuleb välja võtta ka kõik näitajad, mis võivad finantstehingute äh, väärtust muuta või mis on oluliseks selleks, et investeerimisfondide mm, usaldusväärsust kontrollida. see on väga oluline osa sellest resolutsioonist. ma toetan peamisi eesmärke, mille eesmärgiks on parandada seda raamistikku, millega pannakse paika need korraldatud näitajad selle mõju eelarvele ei peaks meid takistama selle resolutsiooni vastuvõtmist ja ma arvan, et korraldatud näitajate puhul on siin täiesti õigesti öeldud, et järelevalve tuleb tagada paremal tasandil ja sellega kaetakse ka kaasa toodu, kaasa tulevad kulud. nüüd vahetuskursside puhul äh, tuleb see olla eriti valvas, selles me näeme väga palju manipuleerimist ja ka elektrienergia turul on korraldatud näitajatega palju manipuleerimist, suur tänu. Caputo. Nicola Caputo, palun. Grazie, president. I mercati aitäh. oleme näinud, et äh, on manipuleeritud äh, intressimäära näitajatega ja seda korduvalt, äh, viitan siin Liborile ja Euriborile ja mulle tundub, et nende määradega manipuleerimine on tekitanud suuri moonutusi turul see hävitab Euroopa kodanike usalduse finantsturgudele ka ja me peame aru saama sellise käitumise illegaalsest iseloomust. ma olen nõus raportiga, paremad juhtimismeetmed peavad paigas olema ja me peame edendama läbipaistvust, peab olema parem ligipääs erinevatele väärtustele ja indeksitele, et me saaksime vähendada teatud võtme korraldatud näitajate süsteemset tähtsust ja mulle tundub, et on in-, meie iga päev investeerivad investorid peavad saama teha oma otsuseid faktidest täielikult teadlikud olles. Äh, härra Notis, palun nüüd suured pangad nagu Deutsche Bank on teeninud tohutult liboriga manipuleerimisest ja nad on illegaalselt äh, teeninud sadu miljoneid eurosid. sellest ei piisa, pangad, kes aidati välja maksumaksjate rahadega, endiselt äh, äh, kasutavad poliitikaid, mis on ebasõbralikud väikestele laenajatele, nad võtavad tagasi kinnisvaralaenudega hätta jääjate vara igal pool Euroopas. väikevõtted kaotavad tohutult raha, sest intressimäärad on väga suured. manipuleeritakse ka Šveitsi frangi ja euro vahetuskursiga, mis on tarbijatele tohutuid kahjusid tekitanud ja tarbijatele esialgselt ei öeldud, et nende laenud muutuvad kulukamaks äh, selle tõttu, millised on muudatused Šveitsi äh, frangi euro vahetusmääras. ainult hiljuti, äh, kuna eurokurss on langenud, on äh, meie tarbijatele Euroopas see maksma läinud miljoneid eurosid. härra Jakovtšitš, palun. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, želim potpuno jasno podržati ovaj izvještaj. suur tänu, härra juhataja. on täiesti selge, et ma toetan seda raportit minu meelest äh, on meie raportöör äh, täiesti õigel soonel viimastel kuudel, viimastel nädalatel me oleme näinud väga palju seda, et tänu nende korraldatud näitajatega manipuleerimisele on tasakaal läinud turgudel välja. meil on vaja ka seda stabiilsust kapitaliturgudel. kolleegid rääkisid ebaõiglusest ja pet-, vahetustest, mis on seotud vahetuskurssidega Šveitsi frangi puhul, kus pangad on oma taskuid täitnud ja meie kaaskodanikest on sellel ajal saanud oma võlgade orjad, meie kodanikud on ära teeninud meiepoolse solidaarsuse ja meie poliitikutena peame taolistes kodades sellest asjast ikka jälle rääkima, see puudutab kõiki Euroopa Liidu kodanikke. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kleesos. suur tänu, härra juhataja. Deutsche Bank ja selle skandaal, härra juhataja, tuletab mulle meelde seda õudsat rolli, mida mängis Deutsche Bank Kreeka okupatsiooni ajal põhimõtteliselt pigistasid nad Kreeka rahvast välja viimasegi piisa. Saksamaa peab Kreekale maksma tagasi oma võla, aga Deutsche Bank jätkab oma äh, rolli äh, finantslaastajana on äh, täiesti võimalik, et me unustame siin praegu ära selle, et me oleme välja päästnud maksumaksja rahaga nii palju pankasid. see, mis Kreekas on toimunud ja juhtunud, näitab seda, et Kreeka rahvas lihtsalt äh, lasti verest tühjaks äh, suurte kapitalistide hüvanguks. Kreeka pank on öelnud, et aastatel kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist maksti välja sadu miljoneid eurosid ja kolmkümmend kolm miljardit on lihtsalt läinud kuhugi vasakule. see näitab seda, kui raske on meil üldse midagi siin saavutada. suur tänu, Igor Soltaš, palun järgmisena. suur tänu, härra juhataja. võib ju öelda, et lõpuks ometi on meil nüüd eh, selleteemaline ettepanek. Eh, see dokument liigub õiges suunas sest kui me räägime korraldatud näitajatest, siis nendest sõltuvad paljud finantsinstrumendid ja nende väärtus ulatub miljonitesse eurodesse ja seetõttu ulatub miljonitesse ka äh, see äh, eluasemelaenude hulk, mida välja on võetud ja see kõik võib tuua kaasa suuri kahjusid investoritele ja tarbijatele, seetõttu me peame hoolitsema selle eest, et korraldatud näitajad oleksid stabiilsed äh,. varasemalt oleme me näinud suuri spekulatsioone ja manipulatsioone ja tõsiasi on see, et äh, spekulatsioonid äh, ja manipulatsioonid on instrumendid, äh, mis loovad efektiivset finantskapitali ja see kapital valitseb ju maailma ja seetõttu meil on vaja tagada suurem läbipaistvus. meil on vaja ka sanktsioone ja järelevalvemehhanisme, aitäh! suur tänu! viimasena saab vaba mikrofoni ajal sõna kolleeg Frausolitsa. suur tänu, härra juhataja. ma tervitan seda, et selles raportis õnnestus sotsiaaldemokraatidel tagada tasakaal kriitiliste ja mittekriitiliste korraldatud näitajate vahel ja ka toorainete turu korraldatud näitajate osas. ma olen aga vastu tõsiasjale, et kriitilised äh, näitajad määrab nüüd ära liikmesriik, kõikidel liikmesriikidel on see õigus. samas ma arvan, on väga oluline see, et loodaks Euroopa seadusandlik raamistik selleks, et vältida skandaale ja turu kuritarvitamist, mida me oleme näinud varem. ma tahaksin tänada raportööri ja variraportööre selle eest, mis on lõpuks saavutatud, suur tänu! suur tänu, härra Priantšulitsa. ja nüüd saab Euroopa Komisjoni nimel sõna volinik Jonathan Hill, palun. suur tänu, härra juhataja ja suur tänu kõikidele saadikutele teiepoolsete märkuste eest, tegemist on olnud kindlasti suurepärase aruteluga kõigepealt äh, minu meelest äh, on äh, väga paljuski saavutatud kokkulepe, kõik on nõus sellega, et me peame midagi ette võtma, et tuleb panna piir nendele manipuleerimistele, mida ikka ja jälle on varem esile kerkinud. väga oluliselt on rõhutatud siin äh, läbipaistvust, äh, haldustavade parandamise vajadust, seda, et meil on vaja parem seadusandlus saada paika ja järelevalvesüsteem. kokkuleppel oleme ka selles osas, et raportööri välja pakutud raamistik on väga hea, kuigi ma saan aru, et mõned tahaksid minna kaugemale rääkigem me siis kas järelevalvest või äh, mittekriitiliste äh, korraldatud näitajate definitsioonist, aga olles nüüd ära kuulanud selle tänase arutelu, olen ma veendunud, et me leiame kõigi jaoks sobiva lahenduse selleks, et äh, selles asjas edusiminek oleks kiire, sellest saaksid kasu lõigata tarbijad, investorid, see oleks heaks asjaks ka usaldusväärsuse taastamisel turgudel ja seega oleks see muidugi finantsstabiilsuse jaoks väga hea ma arvan, et meil on neid, ähm, meil on seda turvavõrku vaja nii kiiresti kui võimalik, väga paljud saadikud on rääkinud sellest, kui palju on äh, läinud aega selleks, et jõuda tänasesse punkti. ja ma arvan, et täna meil on praegu võimalus äh, Äh, sellel laineharjal jätkata ja selle ette, eda-, ettepanekuga kuhugi jõuda. see aitab meil tagada selle, et äh, robustseid äh, korraldatud näitajaid kasutatakse Euroopa turgudel selleks, et astuda vastu manipuleerimisele ja selleks, et vältida kriitiliste korraldatud näitajate kokkuvarisemine, nii et mina tahaksin komisjoni nimel kindlasti tänada raportööri ja variraportööre kogu tehtud tee, töö eest, see ettepanek on väga edukas ja meil õnnestub kindlasti saavutada see edasiminek, millest kõik on huvitatud ja et äh, tulemus on nüüd konstruktiivsed läbirääkimised, kolmepoolsetel läbirääkimistel ja loodetavasti võetakse see asi kiiresti vastu asjas, mille osas tuleb saada kontroll. suur tänu, härra volinik. ja nüüd äh, ma annaksin sõna kokkuvõtvaks sõnavõtuks meie raportöörile, proua Neuvenhösen, palun suur tänu, härra juhataja. ma tahaksin tänada kõiki tänaseid kõnelejaid nendepoolse panuse eest, sellest kõigest on palju kasu. mul on väga hea meel, et minu raportit kõik toetavad, loomulikult mitte kõik ei ole rahul äh, sada protsenti, aga minu meelest põhimõtteliselt see raport leiab ilmselt enamuse toetuse ma võtan hea meelega kõik mulle saadetud komplimendid vastu, aga ma jagaksin siiski neid oma personaliliikmetega ja, ja teistega, kes on selle asjaga tegelenud, ALDE äh, nõunik äh, Petra ja, ja ITRE sekretäriaat, suur tänu, see on minu esimene raport, äh, tegelikult on see päris suur vägitükk raport valmis kirjutada ja ma olen tänulik kõigile, kes mind on aidanud selles töös. härra Monod, härra Monod, Te äh, olete võib-olla natukene valesti asjast aru saanud, teie arvate, et kriitiliselt korraldatud näitajad puudutavad ainult Euribori ja Liborit, see ei ole üldsegi nii. lisaks kvantitatiivsetele kriteeriumitele on meil täiesti arusaadavalt ka kvalitatiivsed kriteeriumid, selleks et tuleb ju läbi viia hinnang selle kohta, et kas tegemist on kriitilise või mitte äh, näitajaga, ma ei hakka siin rääkima selle asja sisust, selleks läheks liiga kaua aega aga ma tõesti ootan koostööd variraportööridega ja ka komisjoni ning nõukoguga, kui läheme me siis kolmepoolsetele läbirääkimistele, et me saaksime nii kiiresti kui võimalik astuda need olulised sammud äh, selle asja osas. suur tänu. suur aitäh. Äh, kuna tegemist oli teie esimese raportiga, siis õnnitlen teda, teid isegi veel rohkem.